Panie Przewodniczący! Witam Państwa bardzo serdecznie. Niisiis, tere tulemast, daamid ja härrad. me jätkame oma istungit, Euroopa Parlamendi täiskogu istungit eilse istungi protokollid ja vastu võetud tekstid on juba olemas mul on nõukogu avaldus esimeselt lugemiselt, mis puudutab määrus äh, raudteeettevõtteid ja äh,